przewodniczący! Witam Państwa. Kallid kolleegid, tere hommikust. Lubage teid kõiki tervitada siin meie istungil täna hommikul. Täna keskendume hommikupoolsel sistu, istungil ülemkogu järeldustel Euroopa Ülemkogu järeldused kuueteistkümnendast ja seitsmeteistkümnendast detsembrist aastast kaks tuhat kümme. vastavalt äh, aluslepingule annab ülemkogust ülevaate ülemkogu president härra Von Rompuy, äh, härra president Van Rompuy, sõna on seega teil. härra president, kallid kolleegid kõigepealt lubage kõigile soovida head aasta jätku, soovin seda teile isiklikult, aga soovin seda ka Euroopa Liidule rasketel aegadel